Dear friends, ladies and gentlemen, good afternoon. daamid ja härrad, meeldivat pärastlõunat teile ja kas me saaksime nüüd alustada koosolekuga ehk paari minuti pärast tulevad ka mõned teie kolleegid veel, sest ma usun, et meie koosolek on oluline, aga esmalt äh, palun kiidame päevakorra heaks. päevakord on teie kaustikutes kui teil kommentaare ei ole päevakorra kohta, siis kiidame selle muudatusteta heaks. ei näe, et teil midagi öelda oleks. Äh, päevakorra lõpus on muidugi veel muud küsimused ka. nüüd protokolli heakskiitmine. Äh, tegemist on kahekümne teise juuli kahe tuhande neljateistkümnenda aasta koosolekuga ja ka see on teil kaustades. kui teil kommentaare ei ole, kas siin siis on protokoll heaks kiidetud? ka siin ei näe kommentaare punkt number kolm, juhataja teadaanded, mul on ainult üks teadaanne, aga see on väga-väga oluline. kuuenda ja seitsmenda oktoobri komisjoni koosolek jääb ära ja põhjus on päris selge ja väga oluline. nimelt toimuvad kuulamised järgmisel nädalal. meie komisjoni jaoks tähendab see seda, et me nelja päeva jooksul korraldame kuulamisi esmaspäev, teisipäev, kolmapäev, neljapäev ja järgmisel nädalal esmaspäeval ja neljapäeval. teisipäeval, vabandust. nii et mingil hetkel äh, me kõik oleme vastutavad kuulamiste eest, kas mõne koos, teise komisjoniga koos või üksinda, nii et kuus korda. ja me peame koostama hindamiskirja, mis on väga oluline see on väga suur vastutus meie komisjoni jaoks. ja palun arvestage sellega. nii et meil on päris palju asju vaja teha järgneva kümne päeva jooksul. ja veel üks asi. me oleme kaasatud veel kolme teise kuulamise, see tähendab seda, et meie komisjoni kolm esindajat peavad tõenäoliselt veel osalema kolme muu voliniku kuulamisel ja arvamuskirjade koostamisel, nii et kokku oleme me seotud üheksa kuulamisega tuletan meelde, tegemist on, kordan üle, tegemist on tõesti väga suure muudatusega päevakorra kuuenda ja seitsmenda oktoobri koosolekud jäävad ära sellepärast, et me peame osalema kokku üheksal kuulamisel ja vastutavad oleme kuues äh, või siis kaasvastutajad. neljas punkt. Äh, tööstus, konkurentsivõime ja kosmosepoliitika, see on neljas päevakorrapunkt. ja volinik Nelli Ferrucci tutvustab seda teemat tere tulemast siia. me kohtusime teiega kaks ja pool kuud tagasi juulis. kuulamisel just nimelt. nüüd me valmistame kuud kuulamist ette järgmisteks nädalateks. aga nüüd on olukord hoopis teistsugune. Te esindate siin komisjoni tööstuse konkurentsivõime ning kosmosepoliitika volinikuna. meie tunneme väga suurt huvi just Galileo programmi vastus ja see on äh, oluline, meil olid, äh, tekkisid mõned küsimused ka eelmisel äh, komisjoni koosolekul, samuti väikeettevõtlusseadus ning konkurentsivõime aruanne, kõik need teemad on olulised ja muidugi, kui te tahate veel muid küsimusi ka esitada, siis teil on selleks võimalus. aga mina tõin välja selle, mis on üldiselt plaanis kõige olulisem. nii et kui saaksin paluda teil, härra volinik, anda ülevaade neist kolmest punktist oma sissejuhatavas kõnes. lisaks sellele, meil on kuus kakskümmend minutit aega selle päevakorrapunkti jaoks ja ma paluksin, et äh, härra volinik, te nüüd võtaksite sõna. suur aitäh, lugupeetud äh, ITRE komisjoni liikmed, sooviksin teid kõiki tänada kutse eest teha täna äh, ülevaade neist punktidest, mis on väga tähtsad. nagu esimees äh, Puusek ütles, äh, keskendun oma ettekandes kolmele punktile ja teie loal alustaksin lühikese ette äh, ülevaatega konkurentsivõime aruandest, seejärel räägime väikeettevõtluse seadusest ning lõpetuseks räägin ka Galileo programmist konkurentsiaruanne. pean ütlema, et tunnen suurt heameelt selle üle täna, et äh, mul avaneb võimalus äh, teile tutvustada peamisi raporti äh, järeldusi. üheteistkümnendal septembril tuli raport välja. tegemist on kolmanda aastaga, mil selline raport avaldatakse ja ütleksin veel, et muidugi minu ettekanne puudutab ainult peamisi punkte. ja muidugi mõistan, et raportid on äh, kõigile kättesaadavad, nii et te võite ka ise nendega tutvuda, kui huvi tunnete. mina tahaksin äh, rääkida kuuest kõige olulisemast sõnumist, äh, järeldusest, mis neist raportitest esile tulevad minu jaoks on nende raportite sisu oluliseks osaks iga-aastase kasvuaruande koostamisel ja selle põhjal on meil võimalik samuti pihta hakata järgmise Euroopa poolaastatsükliga. tegemist on tõesti suure panusega Euroopa poolaastasse ning me peame ka neid raporteid sellest lähtuvalt äh, vaatlema. nüüd tulles peamiste järelduste juurde, siis äh, esiteks rohkem investeeringuid on vaja kõikidesse majandussektoritesse. investeerimistase on madal ja kui me soovime majanduse taastumist toetada, siis me peame investeerima selleks, et hoogustada nõudlust ning selleks, et parandada meie konkurentsivõimet. samuti on meil vaja eh, investeeringuid nii era- kui avalikus sektoris kasvu jaoks on vaja investeeringuid, aga investeerimise jaoks on vaja kapitali ja rahastamist kahjuks, aga mis selgub ka raportitest, on see, et endiselt on rahastamise saamine problemaatiline paljudes riikides. seda oleme me näinud eriti seetõttu, et väga suured intressimäärade eh, vahed on liikmesriikide vahel Euroopa Liidus. kuid see sõltub, kuid samuti me näeme suurt erinevust nende ettevõtete vahel, kes taotlevad rahastamist. laenu saamine ja öö, eh, on keerukas, eriti just eh, VKE-dele. komisjon on üritanud äh, rahastamise probleem, mm, kättesaadavuse probleemi leevendada läbi erinevate projektide. Äh, me töötame selle nimel, et pangaliit toimiks täielikult, kuid samuti tahame äh, eriprogramme toetada, mis on suunatud VKE-dele, siin pean silmas eriti VKE-d kosmoprogramm on mõeldud VKE-de rahastamise parandamisele. kolmandaks, peaksime edasi töötama innovatsiooniga, tõhusam innovatsioon, kuid samuti teadustöö tulemuste turustamine on vajalik paljudes liikmesriikides, meil on vaja kätt kaotada VKE-de jaoks ja siin Euroopa Liit saab oma panuse anda Horisont kaks tuhat kakskümmend. Äh, praeguses äh, programmeerimistsüklis jõus keskendub rohkem teadustööle ja innovatsioonile ning liikmesriigid peavad samuti oma osa andma selleks, et toetada innovatsiooni. sellepärast, et innovatsioon panustab samuti kasvu ning konkurentsivõimesse. neljandaks selgub äh, raportites selgelt, see, et energia hind on oluline ning enamus äh, riike Euroopa Liidus, eriti just vanemad riigid, äh, kannatavad kõrge energia hinna all, eriti võrreldes olukorda äh, meie peamistes Euroopa Liidu välistes konkureerivates riikides. seda hoolimata meetmetest, mis liikmesriikides on võeldud meie oleme siiski näinud energiahindade tõusu alates kahe tuhande kaheksandast aastast eh, ja hinnad tõusid kuni aastani kaks tuhat kolmteist. osaliselt on see seotud maksude tõstmisega ning eh, netohinna tõusuga. seega me peame tulemuslikumad olema ning konkurentsivõimelised energiaturul, peame toetama tarkadesse võrgudesse, energiatõhususesse investeeringuid ning peame edasi töötama energiaallikate mitme ning tarnetäiede mitmekesistamise kallal. viiendaks, selgub raportitest selgelt, et Euroopa ettevõtted peavad omama head juurdepääsu turgudele, lisaks siis oma loomulikele turgudele. see on nii Euroopas üldiselt, kuid see kehtib ka kolmandate riikide turgude kohta ettevõtted peavad olema rohkem integreeritud samuti ülemaailmsesse väärtusahelasse. üldiselt eh, hoolimata kriisist meie ettevõtted on endiselt rahvusvaheliselt konkurentsivõimelised ja ühisturg on oluliseks eh, kasvu eh, allikaks, eriti VKE-de jaoks. sellest hoolimata aga eriti just VKE-d on raske raskustes eh, ja eriti, mis puudutab juurdepääsu kolmandate riikide turgudele. ja viimaseks, kuuendaks, kindlasti olete seda varemgi korduvalt kuulnud, peame rohkem tegema parema reguleerimise vallas, eh, halduskoorma vähendamise vallas ning eh, riikliku halduse vallas. raportist selgub selgelt, et need riigid, kus tulemused on paremad, kus äh, riiklik haldussüsteem toimib paremini, kus äh, halduskoormust on vähem ning äh, ka parem seadusloome on, on ka ettevõtete tulemused paremad. kokkuvõtteks ütleksin, et üldine trend Euroopas on positiivne, aga kindlasti võiks olla veelgi parem samuti selgub raportitest, et tulemused liikmesriigiti on väga erinevad ning palju on vaja teha selleks, et äh, seda lõhet vähendada. nii et siin saavad liikmesriigid ise väga palju ära teha ja komisjon muidugi omalt poolt on alati valmis vajalikke meetmeid liikmesriikides toetama aga seda tuleb teha siis äh, läbi Euroopa poolaasta äh, rakendamise. esimees Puusek rääkis samamoodi Euroopa väikeettevõtlusalgatusest Small Business Act. selle kohta ütleksin, et komisjoni poolt välja töötatud strateegia, mida toetasid samuti nõukogu ja parlament selleks, et toetada kasvu ja konkurentsivõimet. see strateegia on suunatud eelkõige VKE-dele. VKE-d on hästi kaasatud ka eh, uude komisjoni poliitika agendasse. meil on vaja uuesti hoogustada kasvu, tööhõivet, investeeringuid. Euroopa Komisjon tegi algatuse mille nimeks on Euroopa väikeettevõtlusalgatus ning see sisaldab tervet rida meetmeid, mille eesmärgiks on tugevdada ja parandada VKE-de rolli ja positsioone. kahe tuhande kaheksandal aastal see heaks kiideti, kaks tuhat üksteist loodeti see läbi ning sellest peale on võetud muljetavaldava arv meetmeid nii liikmesriikide tasandil, kaks 2000 tuhat nelisada ligikaudu oli erinevates liikmesriikides, kuid samuti Euroopa Liit on võtnud palju meetmeid selleks, et ellu rakendada need põhimõtted, mis väikeettevõtlusalgatuses on. siinkohal tahaksin mainida kahte-kolme algatust, mida pean eriti oluliseks maksete hilinemise direktiiv VKE-de test, mis on jälle üks äh, instrument, mis äh, aitab meil võimalikult äh, sõbralikuks muuta seadusandluse VKE-de jaoks ning äh, avalike pakkumiste äh, reeglite läbivaatamine Euroopa väetevõetluse algatuse eesmärgiks on siis selline, mille põhjal peaks saama ka uus komisjon teha uusi ettepanekuid. selleks on käivitatud avalik konsultatsioon. Hmm, seda tegime me paar päeva tagasi. konsultatsioon on praegu käimas. ja me loodame, et me saame palju häid soovitusi selleks, kuidas järgmine Euroopa väikevõtlusalgatus muuta veelgi tõhusamaks äh, ja VKE-dele suunatumaks. ja viimane punkt, mida esimees Puusek mainis, oli Galileo. ma usun, et te kõik tunnete suurt huvi selle vastu, mis viimase Galileo mis viim-, mis viimased sündmused on olnud seoses Galileoga ja tulen selle juurde tagasi, aga esmalt ütleks, et kindlasti pole vaja rõhutada seda, kuivõrd oluline on strateegiliselt see programm Euroopa Liidu jaoks, see tähendab seda, et meil on oma sõltumatu satelliitnavigatsioonisüsteem, ma räägin sellest sellepärast, et tahaksin tänada ka Euroopa Parlamenti teie täieliku toetuse eest programmile Te olete oma toetust avaldanud läbi rahastamise heakskiitmise. see on nüüd osaks Euroopa Liidu eelarvest. Te olete samuti aidanud välja töötada uus regulatiivne raamistik ning juhtimiskord, kuid lõpetuseks veel üks väga oluline asi, samuti olete te rõhutanud väga selgelt vajadust välja töötada rakendused programmi jaoks. seega teil on olnud väga oluline roll ning äh, loodetavasti ka tulevikus saame teie peale äh, loota. nüüd viimaste sündmuste juurde tulles tuletaksin meelde, mis juhtus. esimene Äh, täisoperatiivsusfaasi äh, äh, algus oli kahekümne teine august Prantsuse Guajanas ja see oli täisvõimekuse käivitamine siis. selleks ajaks olid kõik tingimused täidetud selleks, et kaks uut satelliiti käivitada. kahjuks, nagu te teate, paar tundi pärast seda, kui satelliidid olid välja lastud, siis sai selgeks, et nad ei olnud õigetel orbiitidel. Nad oleksid pidanud olema ringorbiitidel kahekümnel kolme tuhande kilomeetri kõrgusel ning kaldega viiskümmend kuus kraadi ekvaatoriga võrreldes tegelikult aga olid nad teisel elliptilisel orbiidil ja madalaim kõrgus maast oli kolmteist tuhat kilomeetrit ja kõrg, kõige kõrgem kakskümmend viis tuhat kilomeetrit. teavitasin koheselt nii kolleegiumi kui ka esimees Puusekit sellest niipea, kui me saime teada, et kaks, need kaks satelliiti olid valedel orbiitidel, ja muidugi me teavitasime ka parlamenti koheselt ja kolleegiumi. me töötame nüüd äh, kahese lähenemise kallal nii-öelda. esiteks üritame jõuda jälile, mis põhjustas selle intsidendi, me peame teada saama, mis juhtus äh, ja samuti seetõttu, et me peame vältima sarnaseid eh, vahejuhtumeid tulevikus. samas me hindame seda olukorda, mis on eh, satelliitidega viis ja kuus, mis on nüüd orbiidil, aga valel orbiidil ja vaatame, kui me oleme nende õige positsiooni kindlaks määranud, kas on võimalik neid kasutada ja kuidas, mis eesmärkidel nüüd selleks, et põhjused välja selgitada, on loodud äh, sõltumatu uurimiskomisjon, kus osalevad samuti Euroopa Komisjoni ja ESA eksperdid, Euroopa Kosmoseagentuuri omad ning äh, osad äh, liikmed samuti külastasid Moskvat selleks, et konsulteerida Vene poolega saime ka väga esmase äh, aruande juba sellelt äh, uurimiskomisjonilt. praegu on veel liiga vara minu jaoks, äh, ma ei saa seda väga põhjalikult kommenteerida, aga tuleb välja, et probleem on kolmandas faasis. sai, sai uus ähm, seadeldisega tekkis probleem ning ähm, karta on, et võis olla mehaanilise probleemiga tegemist. me peame veel äh, tööd tegema komis-, äh, uurimiskomisjoniga ja loodetavasti saame lõpliku raporti enne novembri lõppu. nii palju, kui me teame, siis nende kahe satellaadi puhul ESA praegu teeb tööd äh, ning ESA äh, peadirektor äh, on kinnitanud, et äh, need mõlemad satelliidid toimivad, saadavad signaale, ESA töötab praegu võimalike stsenaariumite kallal ja kõige tõenäolisem stsenaarium, mille üle me peame ka peatselt otsustama, on see, et me osaliselt parand-, parandame orbiidi ära, seame õigele orbiidi orbiidile, me muidugi algsele orbiidile ei saa neid äh, praegu panna, aga kui meil õnnestub, õnnestub korrigeerida seda, siis sellele järgneb testimisfaas ning kui see on läbi, siis me äh, näeme, äh, mis eesmärgil me võiksime neid satelliite veel kasutada. kui pilt selge, siis seejärel me saame vaadata, mil määral võivad need satelliidid olla meie programmi osaks lühidalt kokkuvõttes ütleksin, et me oleme veendunud, et meil õnnestub programm lõpule viia ja seda me ka teha plaanime. järgmine keerukas otsus, mis tuleb vastu võtta komisjonis koos ESA-ga, on see, mis me järgnevate lähetusseadeldistega teeme. ma ei saa praegu midagi selle programmi veel üt-, kohta ütelda, aga kas me kasutame veel Sojuzi või mitte, aga igastahes oleme Arianiga äh, kolme uue lähetaja kohta sõlmet-, lepingu sõlminud, nii et meil on alternatiiv olemas, kui me otsustame mitte Sojuzi kasutada, et kas kasutame Euroopa omi Ariani või siis kasutame Sojuzi, nii et ma arvan, et sellega lõpetaksin. aitäh, lugupeetud volinik, nüüd on fraktsioonidel sõna kaks minutit igale ühele ja siis vastused. rahvapartei nimel palun. jah, härra volinik, me ei meil on üheksa miljardit ähm, juba eelarvet kärbit tehtud ja nüüd kärbitakse seda veel kahe protsendi võrra, nagu komisjon on välja pakkunud, nii et mida teie näete ette mitmeaastastele programmidele nagu kosmoseprogramm, sellepärast et kärped muutuvad üha suuremaks ja teiseks see teema oli teie peadirektori all, nüüd antakse see transpordi alla. viimastel aastatel on olnud teatud äh, eelarve paindlikkus, äh, teadusprogrammid ja kosmoseprogrammid olid ühendatud, äh, mida teie ette näete, kas sellest tehakse nüüd eraldi üksus äh, transpordi peadirektori all? aitäh, palun nüüd sotsialistide nimel proua Toia. aitäh, esimees. tahtsin öelda volinikule, et ta on väheste kuudega suure töö ära teinud ning jätab endast maha pärandi, mida on võimalik kohe jätkata tema järeltulija poolt, nii et eh, suvevaheaega tal õieti ei olnudki. ma arvan, et oluline on eh, selle raporti puhul, et siia on kokku viidud erinevad meetmed, mida on võetud viimastel aastatel, et tegemist ei ole ainult analüüsiga, vaid siin jäetakse teatud soovitusi ka järgmistele põlvedele. minu märkused on järgmised. me oleme näinud, et ettevõtetega on olnud erinevaid probleeme ja meil ei ole olnud äh, kahekümne protsendi ähm, eesmärgile viimasel ajal mitte lähenemine, vaid kaugenemine ja probleemid on väljaspool ettevõtteid, need ei ole seotud mitte ainult tootmisega, et esimees katkestab ja annab sõna härra Henkelile. Yes, um, even though we are... aitäh. hoolimata sellest, et meil on väga palju probleeme, siis esimees selgitab eelnevale kõnelejale probleemi. härra Engel jätkab meie jaoks on väga oluline, nagu te teate, ja ma arvan, et komisjon tuleb ka edaspidi siia ja informeerib meid regulaarselt toimuvast mulle puutus kõrva teie raportist, et äh, te suhtlete venelastega ja muidugi ka Euroopa tasandil ja ma nägin, et nüüd on uus Iisraeli algatus, mis on pakkunud omale poole toetust, et äh, orbiiti õigeks suunata. minu küsimus on, kas see on tõsi ja teiseks, kas me teeme äh, koostööd ka ameeriklastega? kas me püüame seda probleemi lahendada ainult venelaste ja eurooplaste kaasabil, aitäh! aitäh väga tõhusa sõnavõtu eest, härra Pavel Telitška ALDE nimel. aitäh, esimees, leppisime kokku, et võtan sõna hiljem, annan kolleeg Korrale sõna üle aitäh härra Ferrocile selle ettekande eest ja ma tahaksin esitada küsimuse Galileo kohta. nagu te ütlesite, Euroopa Parlament kiitis rahastuse ja regulatiivse raamistiku heaks ning ei ole vaja rõhutada, kui oluline on selle ellurakendamine, sellepärast oleme mures nende kahe satelliidi kaotamise pärast ilmselt ei ole nad päriselt kadunud, kuid võib-olla saaksite rohkem meile rääkida eelarvemõjudest, kui palju raha on kuulutatud selle tõttu ja kui, kuidas see mõjutab kogu programmi, sellepärast et äh, nüüd tuleb sellele, neile kahele satelliidile muu ülesanne leida. ja ma kujutan ette, et sellel on ka muid mõjusid, kuidas see kõik välja näeb ja kui, ja kuidas te kavatsete meid sellest teavitada, aitäh! aitäh! kuue nimel härra Sirikatis. Κύριε Επίτροπε, το πρώτο θέμα είναι σε ό,τι αφορά την χρηματοδότηση προγραμμάτων. Aitäh, mina tahtsin samuti rahastamisest rääkida. Te ütlesite õigustatult, et VKE-del on vaja abi anda, kuid võttes arvesse seda, et VKE-de programmide kärped on olnud väga suured kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarves, ei ole mingisuguseid konkreetseid ettepanekuid tehtud nende programmide jaoks ega ka VKI-dele ligipääsu tagamise kohta. kindlasti saate aru, et rahastamisele on VKI-del raske ligi pääseda. teiseks, satelliitide orbi-, orbiidile saatmine. Te rääkisite erinevatest uuringutest, võetud meetmetest selleks, et tulevikus sellised probleemid ei korduks. tulevasteks aastateks on ette nähtud vähemalt kakskümmend orbiidile saatmist, see aga on väga kallis. eriti just äh, majanduskriisi ajal. seega mul on siin terve rida küsimusi vaadates, mis juhtus esimeste satelliitidele orbiidile saatmisega, kuidas siis tagada, et see programm ei lähe liiga kalliks maksma, võib-olla oleks seda raha vaja hoopis kulutada riikidele ja kodanikele. aitäh. ja härra Helmer järgmiseks, palun. aitäh, esimees, aitäh härra Ferrocci selle ettekande eest. mind huvitas eriti konkurentsivõime osa. peamine küsimus, mille volinik välja tõi, oli energia hinnad ja mul oli väga hea meel seda kuulda, olen temaga nõus, tegemist on kriitilise probleemiga Euroopa konkurentsivõime teel, kuid volinik ei maininud seda, et see on et peamine põhjus, miks Euroopa energiahinnad ei ole konkurentsivõimelised, on poliitilised otsused, mida on liikmesriikides vastu võetud. kritiseerin siin Ühendkuningriigi poliitikat, kuid üldiselt on tegemist ka Euroopa poliitika probleemiga, sellepärast on energiahinnad nii kõrged ja sellepärast ütles volinik Oettinger, et me ei või endale lubada enam ühepoolset Euroopa kliimapoliitikat ja lahkuv volinik Tajani ütles, et me loome tööstuse katastroofi Euroopas. konkurentsivõime on katastroofilises seisus Euroopas, meil on vaja radikaalseid samme astuda, aga ma ei näe neid veel. Te kutsusite üles ka investeeringuid tegema, see võib olla kas avalikust sektorist või erasektorist, kuid kui tegemist on avaliku sektori investeeringutega, siis see on raha laenamine tegelikult ja me oleme juba kuulnud, et Euroopa on väga palju laenanud ning edasine laenama muudaks probleemi ainult hullemaks. kui investeeringud tulevad erasektorist, siis jõuame esimese probleemi juurde tagasi. miks peaks üks suur rahvusvaheline ettevõte investeerima Euroopasse, kus on väga kõrged energiahinnad, kus ta saab, kui ta saab minna selle asemel Ameerikasse või Hiinasse või Indiasse, kus on palju madalamad energiahinnad. me peame selle kontrolli, selle olukorra saama kontrolli alla me ei saa öelda lihtsalt, et äh, püüame natuke paremini teha ja äh, püüame olukorda parandada. meil on väga suur probleem, mis on Euroopa rohelise poliitika jaoks suur probleem ja me, see, peame seda muutma. aitäh, palun, härra Schaufhauser fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendisaadikute nimel mikrofoniga, palun. Uh, uh, minu küsimus puudutab ainult uh, orbiidile lähetajaid, tegemist on koostööga Venemaa ja Euroopa vahel. Teie viitasid selline asendamisele selle puhul. ma tahaksin selle kohta rohkem teavet, kuidas me saame asendada Vene tehnoloogiat muu tehnoloogiaga ilma et äh, tehtaks Euroopa tasandil väga suuri kulutusi. aitäh. härra volinik, saate vastata. aitäh. kõigepealt härra Helmer ja tema küsimus, mis puudutas järgmise aasta eelarvet ja probleeme, mis sellega seoses eksisteerivad, ma olen neist teadlik. meil on vaja leida nõukogu ja parlamendi vahelistes läbirääkimistes lahendus ja ka käesoleva aasta paranduseelarve jaoks. minu meelest ei peaks Galileo programmi rahastust otseselt mõjutama. ja vastuseks ka teistele küsimustele, mis puudutasid rahastust, meil on küllalt tõhus rahastus ette on nähtud mitmeaastases finantsraamistikus Galileo jaoks ja ka teiste kosmoseprogrammide jaoks, nii et ma siin mingisugust äh, kohest probleemi ei näe Euroopa Liidu rahastuse tasandil. ma olen juba kohtunud volinik Šefkovitšiga. meil oli täna hommikul pikk kohtumine temaga. võtsime läbi terve rea küsimusi, mida me peame ameti üleandmise faasis käsitlema ta on teadlik olukorra keerukusest. esimene, kõige kiiremaloomulisem küsimus, mis tuleb ära otsustada siin komisjoni, praeguses komisjonis ja on just rahastus. ja muidugi olen mina sellest teadlik ja ka Mario Šefkovitš on sellest teadlik. proua Toia ei saanud kahjuks oma küsimust lõpuni küsida. nii et võib-olla saame kahepoolselt selle küsimuse ära lahendada. kolmas küsimus härra Henkelilt. me oleme teadlikud sellest, et Iisraeli agentuuri või idufirma kohta on ähm, avaldatud artikleid. ESA töötab selle küsimuse kallal, nii palju kui mina tean, on nad Iisraeliga kontakti astunud. peadirektoril ei jäänud küll äh, muljet, et tegemist oleks väga tõsise ettepanekuga. meie püüame oma vahenditega hakkama saada, kuid äh, läbi erinevate täitevagentuuride ja peamine töö eesmärk on näha, mil määral saab kaht satelliiti kasutada isegi siis, kui nad oma nominaalorbiidile tagasi ei suundu. ja ma olen kindel, et neid saab kasutada järgmine küsimus tuli. proua Van Van Van Vanhoisenilt ja see puudutas äh, ellurakendamist ja rahastust, ma olen kindel, et parlament saab varsti komisjonilt ettepaneku, mitte meie komisjoni koosseisult, sest me alles arutame seda küsimust kuid me mõistame, et meil on vaja mingisugust äh, õiguslikku instrumenti selleks, et äh, innustada kasutama Galileo teenuseid. kas sellest saab määrus äh, või mingi muu instrument, selle üle praegu komisjonis arutame. kuid ma olen kindel, et saate selle kohta varsti meie ettepaneku maksumus äh, sellise äh, orbiidile lähetamise maks on umbes sada viiskümmend miljonit, seitsekümmend lähetaja ja nelikümmend miljonit äh, satelliidi arvelt. kuid kui me jõuame järeldusele, et see lähetamine kukkus läbi, aga me ei ole veel sellele järeldusele jõudnud siis esialgsed Galileo plaanid tehti niimoodi, et kolmekümnest satelliidist, mis peaks orbiidile jõudma konstellatsiooni lõpuks, kuus satelliiti neist on sellised vabad satelliidid, nii et selline äh, juhtumi oli juba ette nähtud eelarves ja see lisamaksumust ei põhjusta. järgmine küsimus, kuidas lahendada ähm, programmi maksumuse probleem tulevikus, see on midagi, mille kallal me juba töötame. ja sellepärast äh, kutsume ka Venemaad üles äh, meile selgitama, mis läks valesti, mida nad kavatsevad järgmise lähetamise puhul parandada ja võtame vastu erinevaid meetmeid. Ariane viie puhul on meil kolm uut lähetajat, mis on võimelised viima orbiidile neli satelliiti samaaegselt juhul, kui meil ei õnnestu Sajusiga jätkata, siis saame järgmisest kevadest peale kasutada täiesti Euroopa lähetajat, mis on Ariane viie kohaldatud versioon. järgmine küsimus oli härra Helmeri küsimus ja see puudutas energia hindu. ma näen, mida te öelda tahtsite, ma ei ole sellega täiesti nõus, me püüame liiga kõrgete energiahindade mõju vähendada ettevõtetele. ja see, mida meie otsustasime ja mida ülemkogu otsustab oktoobris, ehm, need puudutavad energia- ja kliimapaketi pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat. selles paketis peame arvesse võtma ka vajadust kaitsta oma tööstust ja säilitada majanduse konkurentsivõime. energia valdkonnas tehtav töö on teile teada, pärast minu ettekannet tuleb siia volinik Oettinger sellest rääkima kinnitan teile, et energiapoliitika ja kliimapoliitika väljatöötamisel oleme täiesti valmis arvesse võtma Euroopa tööstuse vajadust. ja viimane küsimus härra Schaffhauseri poolt. miks me pidime kasutama Vene tehnoloogiat? vastus on siin üsna lihtne kui orbiidile lähetamine aset leidis, siis ainuke lähetaja turul oli Sajus. Ariane Spas, mis on meie lähetamisteenuse osutaja, on öö, neil on kolm lähetajat, Vega, mis on liiga väike ja mis ei ole võimeline meie programmi satelliite orbiidile viima, Ariane viis, mis on liiga suur ja mida nüüd kohaldatakse, ja Sajus, mis sobis meile ainukesena. Sajus on olnud orbiidile lähetamisel väga edukas viimase kahekümne aasta jooksul üle üheksakümne kaheksa protsendi orbiidile lähetamistest olid Sajusi puhul edukad. aitäh, härra volinik! nüüd on meil viis kolleegi, kes saavad veel sõna ja siis peaksime kümme minutit neli läbi selle teema lõpetama, nii et poolteist minutit igale kõnelejale. esimesena saab sõna härra Marinescu. <clears throat> mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. aitäh Te juba ütlesite, et selliseid vahejuhtumeid võib ette tulla. oluline on, et uuringud, mis te kavatsete läbi viia, annaksid ka kiireid tulemusi, nii et me teaksime, mida tulevikus paremini teha. mul on kaks küsimust siinkohal. programmiga tuleb jätkata, Galileoga tuleb jätkata. ma tahaksin teada, milline on olukord teiste satelliitidega, mis on lähetamiseks valmis. nii et äh, nende lähetamiste ajakavast saaks kinni pidada. me räägime äh, samas määruses ka EGNOS-est ja me palume seal laiendamist kogu Euroopa territooriumil ja mina tahtsin teada, kuidas seal olukord on. suur tänu ja härra Salini. tänan, härra esimees. aitäh, ma tahtsin küsida midagi, mis ei ole otseselt seotud teie pädevusega, kuid kuivõrd te rääkisite väga palju VKE-dest, siis äh, tahtsin omalt poolt midagi rõhutada, mis on minu meelest poliitiliselt oluline. üks kõige hullemaid vaenlasi VKE-de jaoks on riikide riigi poolt eh, tehtav poliitika, majanduspoliitika, see ei aita, sest eh, VKE-d on väga mõjutatud äh, sellisest äh, poliitikast. riikidel peab olema tööstuspoliitika ja arusaam majandusest, kuid nad äh, peavad, kuid riigid peavad oskama majandust hallata ka VKE-de hüvanguks mina olen olnud kohalikus omavalitsuses ja ma tahaksin, et äh, niimoodi toimitaks rohkem kõikjal Euroopas, eriti just Itaalias. kolleeg äh, madam Sander. ja nüüd äh, palun, proua Sander. aitäh. minu küsimus tõesti juhuslikult satub kolleegi omaga kokku langeb kokku kolleegi omaga ja puudutab VKS-id. lugupeetud volinik, te tuletasite meelde, milliseid äh, jõupingutusi on tehtud selleks, et toetada VKE-sid, sellepärast et tegemist on tohutu äh, töökohtade, tööhõive potentsiaaliga. Te rääkisite toetusest innovatsioonile, juurdepääsust rahastamisele, rääkisite juurdepääsust äh, riigihangetele, seadusandluse lihtsustamised ja nii edasi, aga ühte punkti te ei maininud ja ma leian, et me peaksime siiski selle välja tooma, nimelt juurdepääs ja äh, uute tehnoloogiatele juurdepääs ja kasutamine. ma arvan, et siin on äh, ühest küljest VKE-d, kes loovad töökohti, aga teisalt samuti äh, on digitaaltehnoloogia kasutamine miski, mis loob töökohti ja me leiame, et kui me need kaks kombineerime, siis suudame konkurentsivõimet toetada. suur tänu teile, proua Sander ja nüüd härra Teritška. aitäh, härra esimees, lugupeetud volinik, tere pärastlõunat. mul on üks täiendav küsimus Galileo ja selle rahastamise kohta ma saan asjast aru nii, et äh, küsimus on rohkem selles mehaanikas ja siit johtubki see, et äh, kas äh, lähetaja vastutuse teema on juba tõstatatud ja mida me võime tulevikuks ette näha, et kuidas, kas see võiks laheneda lõppkokkuvõttes positiivselt konkurentsivõime juures te rääkisite väga õigesti, et me vajame avaliku ja erasektori investeeringuid, ma nõustun sellega, aga erasektori puhul te viitasite rohkem sellele, et kuivõrd on tagatud juurdepääs rahastamisele. tahaks öelda nii, et neid rahastamisvahendeid on päris palju saadaval ja küsimus ei ole mitte ainult selles, kas on tagatud juurdepääs neile vahenditele, vaid ka selles, kas on olemas õige keskkond investeeringuteks nii et see ongi minu teine küsimus, et kuida-, kuidas komisjon kavatseb selle teemaga lähitulevikus tegeleda? kui me räägime veelgi tõhusamast innovatsioonist, siis ma nõustun teiega igati ja ilmselt teie olete siis ka nõus, et meie peaksime olema võimelised mõõtma seda, kuivõrd Euroopa Liidu eelarvest pärinevad finantsmeetmed on tõhusad, ükskõik, kas me räägime siin struktuurifondidest või millestki muust, ja milline on siis tulemus, kas me oleme tulemusega rahul ja kuidas me saame mõõta seda protsendimäära, et mida me tegelikult innovatsiooni vallas tegelikult saavutame. Need olid minu kolm märkust ja küsimust, aitäh! suur tänu! ilmselt on praegu meie kõnelejate nimekiri lukus, aga ei, siiski keegi veel, palun. mikrofon. nüüd, kus Galileo on jõudnud äh, mingile orbiidile, siis on võimalik, et see ei hakka kunagi toimima ja minu küsimus on ikkagi, kas neil on võimalik jälgida Euroopa Liidu kodanikke ja nende autosid, et kuidagi saada mingisuguseid rahalisi vahendeid Euroopa Liidule. ja härra Nelli Ferrucci, teie taust on selline, et te olete töötanud juba Itaalia välisministeeriumis. kuivõrd kvalifitseeritud olete te käsitlema tööstuse konkurentsivõime teemasid? kas pigem ei ole see ärimehe teemavaldkond? mina ise olen väga pikaajaline, pikaajaliselt äris tegutsenud. suur tänu ja proua Coburn, palun ja kõneleja oligi härra Kuburn praegu täpsustus esimehele. proua Griffin. suur tänu, esimees, suur tänu, härra volinik. VKE-sid käsitletakse sageli üheskoos, kuigi tegelikult on nende vajadused väga erinevad er,, neil on erinevad vajadused selles osas, millist rahastust nad vajavad, millist nõu nad vajavad, eriti kui me räägime mikroettevõtetest. kuidas me tagame selle, et rahastamisvahendid on piisavalt paindlikud ka mikro, mikroettevõtete jaoks ja teiseks, kuidas on meil plaanis äh, ületada see lõhe, mis on etnilist ja rassilist päritolu praegu ettevõtlusvaldkonnas? aitäh! suur tänu proua Griffinile küsimuse ja märkuste eest. sellega on nüüd küll meie kõnelejate nimekiri läbi saanud ja nüüd palun härra volinik kõigepealt härra Marionescu. tõepoolest, nagu ma juba ütlesin, ma saan üle korrata vaid seda, et Euroopa Komisjoni jaoks on kõige kiireloomulisem ja olulisem ülesanne praegu see, et tuleb ühel hetkel saavutada otsus järgmise lähetuse kohta nii nagu ma ütlesin, oli esialgu plaanis lähetada veel kaks satelliiti Sajus lähetajaga ma rõhutan seda nüüd veel kord, ehk et enne, kui meil on konkreetne ettekujutus olukorrast, enne kui me teame, mis juhtus ja mis läks valesti, enne kui me ei või olla kindlad, et astutakse Sajusi poolt vajalikud sammud, et olukorda parandada, ütlen ma isiklikult praegu otse, ei ole meie ju positsioonis, kus me saaksime arutada järgmist lähetust. praegu on veel liiga vara, et ma saaksin sellele küsimusele vastata aga ma loodan, et oktoobrikuu lõpuks, kui komisjoni koosseis on paigas, me võtame vastu selle otsuse. mis puudutab EGNOS-t, siis EGNOS-e osas oleme tegemas tööd selleks, et EGNOS-e teenust oleks võimalik laiendada. see on tõesti midagi, mille kallal komisjon praegu töötab lihtsalt tahan teile seda üle kinnitada praegu. edasi, kolleeg Salini. E olen täiesti teadlik sellest probleemist ja selle ulatusest, millest rääkisite. komisjon äh, on selle probleemiga tegelenud äh, ja lähtudes erinevatest aspektidest, tuletaks meelde, et Euroopa poolaasta äh, vältel ning samuti äh, soovituste raames liikmesriikidele oleme me just nimelt ka selliseid soovitusi eh, koostanud, mille eesmärgiks on eh, stimuleerida erinevate majandussektorite liberaliseerimist ja eesmärgiks on eh, siis toetada kasvu ning konkurentsivõimet. ja mis puudutab kohalike teenuste liberaliseerimist, siis mõningatel juhtudel kus Euroopa Liidu pädevus on, saab sekkuda nagu näid-, aga näiteks energiavaldkonnas me praegu töötame selle nimel, et parandada ühist energiaturgu ning samuti raudtee osas on päris palju olulisi meetmeid võetud, millega liberaliseeritakse raudteetransporti teistes sektorites jällegi võttes arvesse, kuivõrd tundlikud need sektorid on, siis me ei ole alati suutnud jõuda kokkuleppele liberaliseerimise osas. pean silmas veesektorit näiteks, nagu te teate, osades riikides eh, tõenäoliselt ka sellest, mida me mõlemad eh, kõige paremini tunneme, on eriti tundlik teema just. ja proua Sander. olen nõus, et on vaja aidata VKE-sid ning parandada nende juurdepääsu äh, tipptehnoloogiale ning Euroopa Liit on ka mm, üritanud teha seda läbi erinevate toetusprogrammide, mis on mõeldud teaduse töö mm, toetamiseks ning seeläbi oleme ka innovatsiooni toetanud. Horisont kaks tuhat kakskümmend ja see on oluline mm, rahastamisvahend, mis on suunatud just nimelt VKE-dele ning seeläbi me parandame ka nende juurdepääsu äh, tipptehnoloogiatele härra Telitška ja Sajussi vastutuse küsimus, tõepoolest, see on väga oluline küsimus, ma olen teiega nõus ja nagu ma ütlesin, meile on vaja ennekõike saada kõikehõlmav ettekujutus olukorrast ja ka kindlaid lubadusi Vene osapoole poolt, et nad heastavad olukorra, nad lahendavad probleemi. sest et kogu selle intsidendi lähtepunkti on väga keeruline tuvastada ja ilmselt siis Ariane Spass saab edasi ka programmiga minna. aga ma tuletan teile meelde, et varasemalt on Sajus olnud väga edukas lähetajana. nii et meil ei ole kindlasti mingisugust vandenõu siin, venelased on, Vene osapool on nõus igakülgset koostööd tegema ja ma olen täiesti kindel, et me jõuame selleni, et saame oma ettevõtmistega edasi minna, muuhulgas ka kaasates Sajussi. aga vahepeal oleme võtnud omalt poolt tarvitusele vastumeetmed, nii et järgmisel kevadel on juba meil olemas äh, vastavad Euroopa päritolu lähetajad. Te puudutasite ka seda, kuidas tagada selline kohane ja sõbralik keskkond investeeringuteks ma olen teiega igati nõus. küsimus ei ole ainult selles, kuidas tagada juurdepääs rahastamisele, küsimus on ka selles, kuidas luua selline keskkond, mis on ettevõtjasõbralik. seda on võimalik teha mitmel moel. nii nagu ma oma ettekandes rõhutasin, ma arvan, et ääretult oluline on just seadusandluse tase, see, et vähendataks halduskoormust ning samuti on tähtis see, et oleks hästi toimiv riigiaparaat loomulikult ka Euroopa Liidu tasandil on võimalik ühte koma teist ära teha, me juba Refiti või õigusloome parandamise programmi raames seda oleme ka tegemas, aga vastavaid samme tuleb astuda lisaks ka riiklikul tasandil. Teie kolmas märkus puudutas äh, struktuurifonde või tõukefonde. mul on hea meel, et te mainisite struktuurifonde kui vahendeid, mis aitavad äh, ergutada innovatsiooni tõepoolest struktuurifondide programmeerimises oleme jõudnud sellesse etappi, kus on tarvis eh, just nimelt neid fonde ära kasutada innovatsiooni ergutamiseks. loomulikult on siin oma osa täita ka liikmesriikidel, tagamaks seda, et struktuurifondide potentsiaali ka kohaselt ära kasutataks. esimees tegelikult küsimus oli selles, kas me mõõdame seda, et struktuurifondid äh, on tõhusad, kas me mõõdame nende fondide tõhusust selles osas, et kas need investeeringud annavad tagasi piisavalt innovatsiooni, kas me oleme oma investeeringutega rahul, see oli küsimus. jah, tegelikult äh, on meil olemas selline mõõtmise võimalus, me vaatame, milline on olnud tulemus innovatsiooni vallas, see võimalus on olemas ja me tegeleme sellega nüüd härra Coburni küsimus. vastus on selline, et ei, Galileo ei peaks hakkama jälgima või jälitama eraisikute autosid. ja me ei hakka kuidagi siin rikkuma inimeste eraelu ja rikkuma Euroopa Liidu kodanike eraelu kaitsepõhimõtet. mis mind puudutab, siis jah, ma olen diplomaat oma taustalt, ma ei häbene seda ma olen Euroopa Liidus selle teemavaldkonnaga tegutsenud äh, varasemalt juba viis aastat, olles siin Itaalia vastav alaline esindaja ja ma ei saagi siin esindada pelgalt tööstuse huve, ma lihtsalt üritan oma tööd teha nii hästi, kui ma oskan. viimase küsimuse esitas proua Griffin. Teie küsimus oli selge, arusaadav jah, me loomulikult tahame toetada mikroettevõtteid. me soovime, et neile oleks tagatud, tagatud samasugune juurdepääs nagu teistele VKE-dele COSME programmile. COSME eesmärk ongi ju toetada VKE-sid, aga loomulikult sealhulgas ka mikroettevõtteid ja loomulikult äh, see, kuidas kaasata erinevaid osapooli ka naisettevõtlusesse, see on algatus, mida me peame oluliseks ja mille osas me teeme ka tööd, aitäh. suur tänu härra volinikule Teie vastutate, te muide siin alles kümme nädalat tagasi võtsite VKE-de ja kosmosetööstuse valdkonna enda õlgadele, nii et suur tänu teile selle teabe edastamise eest praegu. Teil on veel mõned nädalad jäänud. suur tänu, et tulite meid Euroopa Parlamenti külastama ja loodame, et meil avaneb tulevikus veel võimalusi kohtuda ja neid küsimusi teiega arutada aitäh, härra esimees. Good luck with hearings, jah? Yeah, good luck for the hearings. Well. palju edu kuulamisteks. paistab, et oleme kenasti ajagraafikus, aga järgmine volinik on kohale jõudnud kolleegid, järgmine päevakorrapunkt kujutab endast kohtumist volinik Oettingeriga. tegemist on ka Euroopa Komisjoni ühe asepresidendiga. ta on juba parlamendis siin hoones täiesti olemas ja ilmselt jõuab siia istungisaali kahe-kolme minuti pärast. nii et oodakem rahulikult, istugem ja küll härra asepresident ka meie juurde jõuab Uh, good afternoon once again. tere pärastlõunat veel kord. ma pidin isiklikult aitama volinik Oettingeri, et ta vabaneks nendest inimesest, kes teda ukse ees siin piirasid, sest et kõik tahtsid temaga üht või teist asja arutada. aga nüüd on ta meiega ja osaleb meie päevakorras teemaks on varustuskindlus ja energiatõhusus. nii et kindluse teema, tõhususe teema. tere tulemast, härra Günther Oettinger, Euroopa Komisjoni asepresident, energeetika küsimuste eest vastutav volinik me oleme plaaninud seitsekümmend viis minutit selle ülimalt põhjaliku arutelu läbiviimiseks. ma tuletan teile meelde, et komisjoni ettepanekud olid väga olulised. Euroopa energiajulgeoleku strateegia, mida tutvustati maikuu lõpus ning teatis energiatõhususe kohta, mida tutvustati juulikuus. Ukraina kriis tuletab meile väga dramaatilisel moel meelde, et energia tõhusus, energiajulgeolek ei piirne Euroopa Liidu piiridega, tegemist on riikide ja riigipiiride ülese ettevõtmisega ja väljakutsega ja härra volinik, see on just teie valdkonda puudutav küsimus. Teie andsite lubaduse, et te muudate Euroopa teema üle-euroopaliseks küsimuseks ja see on väga oluline muuhulgas ka meie välispoliitika jaoks. samuti olete te osalenud väga olulistel läbirääkimistel näitena võin tuua siin läbirääkimised gaasihindade üle Venemaalt, siis eh, erinevad transiidikohustused, eh, tasumata arvete maksmine, see on väga tähtis. ja eile me kohtusime Kiievis. ja seal olime, oli meil kohtumine Ukraina peaminister Jatsenjukiga, oli ka kaheksa ministrit naaberriikidest, arutasime äh, praeguse olukorra võimalikku arengut tulevikus ja kuidas need arengud näevad välja muuhulgas ka Euroopas ja väljaspool Euroopat. minister It Itaaliast oli samuti kohal, tema esindas siis Euroopa Liidu eesistujat. me arutasime seal kõikvõimalikke teemasid. Teilgi olid seal väga olulised teadaanded teha, mis puudutasid energiakindlust siin on äh, vahepeal päris mitu asja juhtunud ja seda just energiajulgeoleku, energiavarustuse, energiatõhususe vallas. ma pean siin ennekõike silmas viimast viit aastat. niisiis, taas kord, lugupeetud härra komisjoni asepresident, tere tulemast ma palun teil anda sellised Äh, avad teha, sellised avasõnad, ütleme nii, et kui teil on võimalik piirduda kümne minutiga, siis see oleks väga teretulnud. härra esimees, lugupeetud parlamendisaadikud, ma tahan teid tänada selle eest, et kutsusite mind täna siia oma koosolekule suur tänu teile ka konstruktiivse koostöö eest, meil on olnud ITRE komisjoniga väga tõhus äh, koostöö erinevate energiaküsimuste vallas. ja härra Puusek, ma soovin teilegi teie uuel töökohal palju edu! mina isiklikult soovin näha selle tiheda koostöö jätkumist. ja härra Levanovski ja härra Tajani siin on minu head äh, sõbrad, äh, endised komisjoni liikmed ja ma arvan, et meie tõhus koostöö saab jätkuda. me räägime siin euro-, energia teemade, kui nii võib öelda, euroopastumisest tegemist on väljakutsega, mis mõjutab igakülgselt Euroopat, me räägime varustuskindlusest, julgeolekust, need on teemad, mis puudutavad muuhulgas ka siseturgu, hindu. me peame tagama selle, et need teemad ei leia kajastamist killustatult, vaid et käsitletakse neid üheskoos Euroopa tasandil see on see, millega Euroopa Komisjon peab tegelema mõned sammud on juba õiges suunas astutud, meil on olemas ühtse turu pakett, kas selle raames on võimalik liikmesriikidega üheskoos vaadata energiateemasid? me oleme ka vaadanud erinevaid riikide üleseid teemasid, käsitlenud gaasitarne elektritarne teemasid, meil on olemas Euroopa ühendamise rahastu, CEF, ja on olemas ka esimeste ühishuviprojektide loetelu. see tehti teatavaks vähem kui aasta tagasi homme tulevad meile külla kolleegid Norrast nende teemade arutamiseks, kolleegid Nigeeriast, Venemaalt, Aserbaidžaanistki on tulemas. kui meil on olemas selline üle-euroopaline energiasüsteem või selline naabrusriike, piirkondi hõlmav energiasüsteem, siis äh, ma igatahes arvan, et selline lähenemine on asi, mida võiks tulevikus arutada. ja muide, järg, õige pea on meil uuesti teemaks äh, digitaalne infrastruktuur, andmekaitse, vastavate võrgustike loomine muuhulgas on siin teatud puutumus ka Silicon Valley'ga ja need on teemad, mis omavad väga laia haaret ja me ei saa niimoodi ühe riigi põhiselt neid käsitleda. mina omalt poolt kutsun üles tegema koostööd digitaalühiskonna küsimustes lähemas tulevikus. oktoobrikuus on nõukogul plaanis käsitleda kahte peamist teemat kõigepealt see kaks tuhat kolmkümmend strateegia on kõige aluseks on kaks tuhat kakskümmend heitkoguste määrad ja heitkogustega kauplemise määrad. meil on olemas teatud eesmärgid, mida me, mille üle me teostame järelevalvet, vaatame, et need oleks ka ühel hetkel saavutatud. ja me oleme tegelikult jõudnud juba päris kaugele aga meil on tarvis sellist pikaajalist planeerimist ja seda kõikide majanduse valdkondade jaoks. me peame tagama julgeoleku, muuhulgas ka energiasektori jaoks. kui me räägime tootmisest, transpordist, ladustamisest, tõhusatest investeeringutest, kaks tuhat kakskümmend eesmärgid olid need, mida me käsitlesime eile eilsel päeval ja ma arvan, et äh, homsel päeval peame neid uuesti käsitlema. ja ma arvan, et järgmise poole aasta kuni üheksa kuu jooksul jõutakse juba ka otsusele aasta kaks tuhat kolmkümmend eesmärkide osas. ülemkokku ilmselt äh, oktoobrikuus äh, võtab ka enda õlgadele selge ülesande seoses nende eesmärkidega ja tegelikult on meil olemas sellised peamised eesmärgid, mille osas on ka kokkuleppele jõutud. mõned inimesed ütlevad, peame CO2 heitmete vähendamise osas jõudma kokkuleppele, et see peaks olema üks eesmärk, see on väga hea eesmärk. aga me peame vaatama ka, millised on uued tehnoloogiad, taastuvenergia võimalused, süsiniku neeldumise teema, kõik see muu. selleks, et kõik kogu see laia teemat hallata ja hõlmata, vajame me erinevaid eesmärke näiteks tööstuse valdkonnas me peame vaatama, et lähenemine oleks tõhus, samuti transpordisektoris on tarvis konkreetseid eesmärke ja need peavad olema ka saavutatavad ja need eesmärgid tuleb kõigepealt väga selgelt välja öelda. meil on taastuvenergiaallikate osakaal üha suurenemas. me tahame saavutada mitmekümne protsendi võrra suuremat energiatõhusust väga sageli kritiseeritakse meid selle kahekümne seitsme protsendilise eesmärgi pärast, mis meil on praegu seatud taastuvenergiaallikate kohta aga hetkel, kui te vaatate, mis meil see eesmärk praegu on, siis see on kahekümne protsendi juures, kümme protsenti siis transpordisektorist ja kümme protsenti igalt poolt mujalt. nii et siis kümme protsenti on see muu, mis hõlmab biokütuseid, kõike muud, aga me kõik ju teame, millised probleemid seostuvad biokütustega. me võime nüüd öelda, et kui nüüd järgmiste põlvkondade jooksul tõsist läbimurret ei tule, on meil tegemist väga suure probleemiga. biokütust võimalik toota muuhulgas koduhoidujäätmetest, aga kui siin mingit läbimurret ei tule, siis me jääme eesmärkidest maha. me ei suuda neid täita. kui me aga saavutame eesmärgid, siis näiteks elektrisektoris on meil ainult seal mingisugune paari protsendipunkti, nelja koma viie protsendine eesmärk praegu paika pandud nelikümmend viis protsenti kogu elektrist Euroopa Liidus peab lõppkokkuvõttes pärinema taastuvenergiaallikatest ja nelikümmend viis protsenti tähendab seda, et äh, meil on siin üks maksimummäär ka paigas, milleks on aga viiskümmend viis protsenti ja kui me vaatame proportsionaalselt seda olukorda praegu, siis me peame vähendama kolmkümmend protsenti Prantsusmaal seda tarbimise määra selleks, et eesmärgid saavutada ja Poola poole pöördudes võin öelda, et, et ka teie peate neid vähendamisi palju julgemalt läbi viima. tõepoolest, mingis mõttes võib-olla need arvud on sellised väikesed, aga tegelikult on need päris ambitsioonikad ja ma lihtsalt tõin näite siin praegu Prantsusmaa ja Poola kohta, aga ma tean, et ka Tšehhi Vabariigis on olukord jälle hoopis kolmandat moodi teistsugune nii et ma loodan, et need eesmärgid lähevad äh, nõukogus ja ülemkogus läbi ja siis võime edasi liikuda rakendamise faasi juurde. seal saab komisjon omad ettepanekud teha alates Ukraina-Vene kriisist on energiavarustuskindluse teema üha enam ja enam tähtsust kogumas ja see muutub uuesti asjakohaseks siis, kui me hakkame rääkima energiatõhususest. praegu on tegemist esimese sammuga energiajulgeoleku strateegia suunas. energiatõhusus ongi siin selleks oluliseks nurgakiviks. me peame siin rääkima puhastest toorainetest, peaksime vähem tuginema impordile, teistele turgudele maailmas ja see muutub eriti asjakohaseks eh, just, nagu ma ütlesin, seoses eh, juba mõnda aega kestnud Ukraina-Vene kriisiga. ma arvan, et eh, käesoleva aasta sügisel mina ja minu järglane liigume, mõlemad liigume selles suunas, et meil oleks energiaturu põhjalik analüüs olemas, et on tagatud energiajulgeolek meil peab olema parem ettekujutus olukorrast, peavad olema sellised äh, stressitestid, mida me peame viima läbi üheskoos liikmesriikidega, samuti peavad olema kaasatud tööstuse esindajad, äh, erinevad sektorid. me peame leidma mooduse, kuidas tegeleda selle varustuskindluse võimaliku puudujäägiga peame vaatama, kust saada, kuid millised on teised võimalused saamaks gaasi, elektrit, me teame, et gaas on väga oluline just majapidamistes kütteallikana. kivisüsi, süsi võib-olla ei ole nüüd nii oluline, aga meil on olemas vastav söeturg. peamiselt muidugi on see teema seotud transpordiga nüüd äh, nafta, naftaturg, äh, meil on siin paari kuu jagu naftat olemas tagavaraks. see on oluline laevandusvaldkonna jaoks, maanteetranspordi jaoks. see pärineb erinevatest allikatest Lõuna-Aafrikast, Austraaliast, Venemaalt, ka mujalt hoopis nii et siin sellist väga suurt probleemi ei ole. välja arvatud see, et naftat kasutatakse sanktsioonina, sanktsioneerimisvahendina, see on väljend, kuidas Venemaa sanktsioneerib meid. peame arvestama sellega, et kõik ei ole aga sama väärtusega, paljud äh, rafineerimis keskused on äh, spetsialiseerunud Vene nafta äh, aga Saudi Araabia, Šotimaa ja teiste piirkondade mm, nafta on nende jaoks problemaatiline ja nad ei saa sellest eh, diislit näiteks eh, toota. see on suur probleem ning samamoodi gaasi puhul, kuidas tagada gaasitarned liikmesriikidesse? siiani me oleme me oleme alati silmas pidanud ka katastroofide võimalusi, mis juhtub näiteks siis, kui Ukraina enam ei suuda oma gaasi äh, transportida, mis siis hakkab toimuma, kui äh, gaasijuhtmetes näiteks, mis Ukrainast läbi lähevad, äh, plahvatab pomm, mis siis saab? mis siis saab, kui Ukraina ei taha enam gaasi transportida? kõik see on muidugi suhteliselt vähetõenäoline, aga kunagi ei või ju ette kindel olla, kõik võib juhtuda. mis juhtub siis, kui venelased kasutavad äh, gaasi äh, relvana ning otsustavad seda enam mitte tarnida? lähtume põhimõttest, et gaasi puhul Venemaa mängib pokkerit ja bluffib, aga et tegelikult Venemaa seda relvana kasutama ei hakka ja me arvame ka, et Venemaa siiski Äh, teeb, astub ka samme selleks, et muuta Ukraina naeruväärseks. näidata, et Ukraina ei ole tõsiseltvõetav ja et ta ei ole usaldusväärne partner. meil on neli liikmesriigi, kes ei saa äh, Ukrainast äh, gaasi Portugal, Hispaania, Ühendkuningriik ja Iirimaa. ja meil on ka Nord Streami projekt, mis küll äh, peatati vahepeal, aga kaheksateist liikmesriiki saavad äh, kümme kuni äh, kaheksakümmend protsenti Gazpromilt, kuus liikmesriiki sõltuvad sajaprotsendiliselt Gazpromi juhtmetest. kui nelisada viiskümmend miljardit on aastane tarbimine. Ühendkuningriigid, Rumeenia, Holland, Saksamaa. meie, meil oli väga palju varusid ja meil on ette nähtud ka haavatud eraldi direktiiv kolm aastat tagasi äh, hädaolukordadeks äh, kolmkümmend päeva haavatavatele klientuurile kaks tuhat üheksa jaanuaris äh, oleme me samamoodi võtnud abinõusid, me oleme kasutanud mehhanisme, millega on võimalik gaasi suunata ühest liikmesriigist teise ning ka gaasi e, juhtmes e, ümber suunata gaasi liikumist Eesti, Soome, Läti, Leedu, Poola. Nende riikide puhul on planeerimisfaas läbi. me tunnustasime me, me oleme leidnud ka võimaluse kaasrahastada seda, aga me peame ikkagi vaatama, et rohkem, eh, kui palju on meil terminale neis piirkondades võrreldes elanikonnaga arvuga, sellepärast et eh, see peab olema ka tõhus süsteem. meil on Norra Norraga on meil kontakte olnud. Norra võiks oma eksporti tõsta kümne protsendi võrra, aga mitte rohkem. ja üheks võimalikuks partneriks on veel Alžeeria. koridor on olemas, aga kaks tuhat üheksateist, kakskümmend see gaas seal veel ei ringleks ning lisaks sellele on meil veel üks suur probleem nimelt Venemaa ju kasutab gaasi ja gaasi hindu poliitilise vahendina. Valgevene maksab sada seitseteist dollarit eh, kuupmeetri eest, osad riigid üle neljasaja ning Ukraina kaheksa, nelisada kaheksakümmend viis dollarit eh, pärast seda, kui Janukovitš riigist lahkus. Ukraina me oleme Ukrainaga pidevalt kontaktis. Ukrainas toodetakse kogu aeg sama palju, kakskümmend miljardit, kasutatakse natukene vähem majanduslanguse tõttu, meetmete tõttu ning ka seetõttu, et paljud tööstussektorites on töö peatunud, samuti Krimmi poolsaart varustab Ukraina ilma Ukrainata ei oleks Krimmi poolsaarel üldse elektrit ja gaasi ning äh, hädaolukorras tuleks ka vaadata, kuidas oleks võimalik äh, gaasi sinna viia, me loodame, et Ukraina saab samuti kasutada süsteemi reverse flow, me oleme väga tänulikud Slovakkiale, Ungarile, Poolalile, me avasime selleks tee. miljonid kuupmeetrid tulevad meilt ja lähevad sinna. aga see reverse flow on saanud vähem Venemaalt et tegemist oli sellise väikse meetmega õppetunni andmiseks. loodetavasti siiski me suudame üles näidata solidaarsust Ukrainaga. praegu see nii on, aga kokkuvõtteks ma usun, et meie asi on tagada kõikide kodanikega varustatus ning kogu Euroopa taristu varustatus gaasiga ja me peame selle juurde jääma, kas või solidaarsusvahendit kasutades, aga tegelikult me peame oma mandaadiga veel kaugemale minema. Euroopa Liit, kakskümmend kaheksa liiget ja äh, pluss tegelikult Moldaavia, Serbia, Lääne-Balkan, Šveits, Ukraina, ka nemad peavad saama gaasi, seepärast et nende jaoks on see sama oluline. ma leian, et siin on mängus ka meie usaldusväärsus ja seetõttu me peame ka läbirääkimisi. me üritame vahendajad olla Ukraina-Venemaa vahel ja ka sellel reedel ja me üritame leida vahemeed, lahenduse selleks, et Ukraina saaks ikkagi osta Moskvast me rahastaksime seda siis kaudselt selleks, et nad saaksid eh, varuda gaasi. kolmkümmend üks miljardit eh, on neil reservi võimalust, praegu neil on seitseteist miljardit, nii et varud ei ole täielikud. ja me peame ikkagi tagama selle, et varud oleksid olemas, sellepärast et kui eh, Ukrainal enam gaasi ei ole, kui Venemaa ei taha enam müüa ja seda südatalvel näiteks, siis selline olukord ei ole võimalik me peame leidma lahenduse. me ei tohi lasta tekkida olukorral, kus keegi kuskil Bulgaarias või mujal näiteks ütleb, et meie jaoks on partnerlus Venemaaga olulisem kui Ukrainaga. suur aitäh, lugupeetud äh, volinik ja nüüd fraktsioonid. härra Karins, Rahvapartei nimel kaks minutit. palun igaks sõnavõtuks meil on pärast fraktsioone veel viisteist kolleegi, kes soovivad sõna. suur aitäh, suur aitäh, härra Oettinger. tahaksin ütelda sissejuhatuseks äh, Rahvapartei nimel, et koostöö viimase viie aasta jooksul on olnud äh, tõesti äärmiselt viljakas. kui te saite volinikuks, siis meil veel äh, gaasitarnete äh, kindluse direktiivi, aga nüüd tänu koos tehtud tööle on Euroopa palju paremas olukorras äh, ning seda tormide eel, aga tormid on tulemas, Venemaa on näidanud, et on enam kui mitte lihtsalt usaldusväärne partner. küsimus on selles, nende sündmuste valguses, kuidas te näete suht mõtteid eh, eh, seoses sellega, et Euroopa Liidul on vaja vähendada kasvuhoonegaaseid ka, kaasa, eh, aga samas ka tagada tarnete kindlust. Poola jaoks näiteks kõige kergem on vähendada kasvuhoonegaase ning min-, see tähendaks nende jaoks üle kivisöelt gaasile. aga me teame, et probleeme on hinnaga kuidas te näete, et need äh, küsimused lahendada, võttes arvesse viimaseid arenguid? ühest küljest siis vajadus vähendada kasvuhoonegaase, aga teisalt äh, parandada tarneenergiaga varustatuse kindlust liikmesriikides. aitäh ning sotsialistide demokraatide nimel palun. suur aitäh lugupeetud äh, volinik, tahaksin avaldada tunnustust teile viimase viie aasta jooksul tehtud töö eest ja peatuksin ise ühel küsimusel, mis võib tunduda võib-olla vähem tähtsam, aga ma arvan, et see on Euroopa Liidu jaoks tähtis. teame, et te olete väga kõvasti töötanud selle nimel, et parandada Iberia poolsaare ja ülejäänud Euroopaga ühendatust. nagu te teate, on tõesti väga oluline, et me saavutaksime need eesmärgid, mida te mainisite. me peame tagama kogu Euroopa jaoks tarnekindluse. me peame käsitlema Euroopat tervikuna ning eh, see muudab eh, meie poliitika tõsiseltvõetavaks, meil on vaja pan-Euroopa lähenemist. liit ei ole mitte ainult majandusliit, vaid meil on vaja ka ühist vastust energia valdkonnas. Eh, energiaühendused, see on väga pakiline küsimus praegu tahaksin küsida, kas seesama küsimus jääb ka teie järgmise mandaadi ajal äh, prioriteediks? aga kui te ei peaks jätkama volinikuna, siis sooviksin teile palju edu tulevikuks. suur aitäh ja palun härra Jatskevitš suur aitäh! tahaksin küsida, kui kõrged kulud kaasnevad on energiatõhususe hindamisega? Te räägite kolmekümnest protsendist siin. võtame mõne tööstussektori. see tähendaks seda, et mõni tööstussektor võiks üldse jääda välja Euroopa majandusest kuidas mõjutaks Euroopa majanduse konkurentsivõimet ja kuidas see mõjutaks Euroopa Liidu liikmesriike? kas te olete üritanud äh, vaadata majanduslikus plaanis, milline on energiatõhususe tagamisel energia hinnale? mul on päris palju kogemusi selles valdkonnas me rääkisime väga palju kliimapoliitikast, energiapoliitikast, siin me peame olema pragmaatilised. ja ma tean, mu kolleegid on samamoodi pragmaatilised. kui me aga nüüd räägime filosoofidena maailma päästmisest, sellest, et peame olema vastutustundlikud ja esiliinid ja nii edasi siis eh, seeläbi me ei pööra tähelepanu sellele, et samas kui me paneme paika väga karme norme, siis Euroopa Liidus on töötus kahekordistunud. Te räägite konkurentsist, aga praegu me näeme, et meil on väga, väga suuri raskusi. muidugi mõista, investeeringud liiguvad neisse riikidesse, kus normid on väiksemad, vähem piiravad meil on majanduslikke probleeme, sellepärast et energia hind on kahekordistunud. mida peab tegema nüüd Poola, mida peab tegema Prantsusmaa? mida peavad tegema need riigid, kes sõltuvad tuumaenergiast, kes sõltuvad äh, kivisöest. võib-olla need reeglid, mis te praegu sisse viite, on liiga karmid ning see mõjutab negatiivselt äh, meie konkurentsivõimet teeksin ühe märkuse omalt poolt. ma usun, et me peame oma sõnavõttudes jääma väga, me peame sõna võtma väga, väga hoolikalt, rääkima aeglaselt ja selgelt selleks, et eh, ka tõlkimine oleks eh, kergendatud. suur aitäh! meil muidugi mõista on vaja rohkem koostööd ja mitte vähem koostööd mina jõudsin siia parlamenti nüüd pärast valimisi ja kui me ei suuda sa-, laia kokkulepet saavutada, siis meil on ikkagi vaja mõistmist, et energiavaldkonnas ka euroskeptiku poolt, meil on vaja rohkem koostööd, mitte vähem ja rohkem koordinatsiooni, mitte vähem. ja, ja see on otseselt seotud selle dilemmaga, millega me silmitsi seisame, ühest küljest me peame tagama energiaga varustatuse ühest küljest meil on vaja rohkem koordineerida, aga teisalt meil on vaja samuti arvestada liikmesriikide prioriteetidega ja minule pakub huvi eh, see, mida teie sellest küsimusest arvate, sellepärast et kui me tahame energialiiduni jõuda või ükskõik, kuidas seda nimetada, siis eh, minu jaoks on järeldus selge, meil on vaja rohkem vahendeid, instrumente Euroopa Liidus selleks, et rohkem koordineerida tegevust eh, võrreldes sellega, mis me siiani oleme teinud kui nüüd see kriis ei ole äratuskellaks Euroopa jaoks, siis ma ei kujuta ette, mis peaks meid üles äratama lõpuks. mulle pakuks huvi, mida teie sellest arvate. ja täpsemalt nüüd tuuleenergia kohta. sellepärast, et muidugi erinevate energiaallikate edasiarendamine on hädavajalik selleks, et meie et muuta sõltumatuks, aga tundub, et meil on puudu Euroopa õigusloomest äh, avamere tuuleenergia kogumise kohta. ma kardan, et see viib ka selleni, et meil ei ole piisavalt investeeringuid seetõttu, sellepärast et kui meil ei ole piisavalt raamistikku, ega siis keegi ka investeerima ei tule. minu küsimus on selles, kui me räägime puhastest energiaallikatest, Äh, kuidas te seote sellega meie jaoks väga põletava energiaga varustatuse küsimusega? suur aitäh, härra Silekiotis, kuue nimel, palun. meie fraktsiooni nimel räägib härra Lambsdorff. Danke, danke, Leoklis uh,. Äh, uh, äh, ich werde Deutsch. suur aitäh, aitäh, mina räägin saksa keeles, selleks et äh, arusaamine volinikuga oleks hõlpsam. Te olete tõesti väga palju tähelepanu pööranud Ukraina küsimusele, see on ilmselge. aga need pooltõed, äh, millega te siin olete lagedale tulnud, tähendavad seda, et te olete lihtsalt ohuks avalikkusele. tulgem arvude juurde. kui suur on gaasi import? Euroopa Liidus. viissada nelikümmend üks miljardit kuupmeetrit. ja Vene Föderatsiooni import sada kuuskümmend kaks miljardit. vabandust, on siis Venemaalt pärit ning läbi Ukraina jõuab meieni kaheksakümmend miljardit kuupmeetrit. kaheksakümmend viis koma viis miljardit äh, tulevad Norrast. Norra import on seega suurem tegelikult kui see, mis läbi Ukraina tuleb Euroopasse. ja Vene gaasi osas siis meil oli juba kaks tuhat üheksa üks äh, gaasikriis. aga meie Norra ja Vene partnerid, me ei ole kuidagi lihtsustanud nende jaoks olukorda ning äh, Ukraina gaasikriis on tõepoolest äh, peatselt puhkamas. suur aitäh, suur aitäh, teie kõneaeg on läbi. Te see, teile seega siis see huvi ei paku? jah, vabandust, meil läks äh, järjekord vastupidi, rohelised pidi enne kuued sõna saama, Claude Turmes, palun. lugupeetud äh, volinik. suur aitäh suur aitäh, et olete viimase viie aasta jooksul olnud äh, vääriline vastane. me oleme väga palju taristute küsimusi arutanud ja ma tean, et äh, teie leiate, et taristud on prioriteediks. mina ei ole täi-, lõpuni rahul aga sellega, et selleks, et tõhusust saavutada, teie jaoks on prioriteediks Eh, miski, mille osas te tulemusteni veel jõudnud ei ole. me saame aru küll, et kriis on, aga tõhusus on esimene energiaallikas Euroopa jaoks ja seda paljudel põhjustel. seega jah, palun siiski energiaga varustatuse osas käituge sihikindlalt. meil on ka üks probleem, ma ei usu, et me peaksime äh, käima seda teed mööda, mida teie soovitate taastuvate energiaallikate küsimuses. meil oli esimene kliimapakett ja kriisi ajal energiaga varustatuses, energiatarnetes, miks siis mitte kasutada rohkem taastuvaid energiaallikaid, sellepärast et need on ju üha odavamad võrreldes varasema tasemega. liikmesriikides on ju ka finantskriis ja ma tahtsingi teilt küsida me oleme sellest väga palju rääkinud, me oleme väga palju vaielnud selle üle. väga palju oleme vaadanud seda, kas kasutada Euroopa siseturgu. praegu selleks, et saada toetust kolmekümne viieks aastaks Äh, ja kui me tahame arvestada ka inflatsiooniga, siis meil on kümme miljardit krediiti. kuidas, kuidas te üldse kujutate ette praegu mingi tegelik konkurents oleks erinevate energiaallikate vahel? ma loodan, et äh, järgnevate nädalate jooksul õnnestub meil äh, meie positsioonid selgeks rääkida. härra la domanda con Turmes Äh, aitäh. minu sõnavõtt on härra Turmese omale sarnane. härra volinik, te kinnitasite, et äh, investoritel on vaja garantiisid energiavaldkonnas ja aitäh, et te olete siin täna, et vastata nii olulistele küsimustele, nagu on energiaküsimus. Reuters seitsmeteistkümnendal septembril ütles, et äh, volinik Almunia on kasutanud üheksateist miljardit eurot selleks, et ehitada ähm, ühte äh, elektrijaama Ühendkuningriigis. ja see on ohtlik energiaallikas ja see on ka kahjulik ettevõtmine, sest pärast viitkümmet aastat äh, tuumaenergia kasutamist äh, jätkatakse selle riiklikku toetamist ja seda on ette nähtud äh, rahastusest äh, aastateks kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend. volinik peaks tagama reeglitest kinnipidamise ning mitte segama ära oma isiklikke poliitilisi huvisid Euroopa omadega. kuidas see on siis kooskõlas julgeolekuga ja nende soovidega, kes soovivad kasutada taastuvenergiat? kas riigiabi tuumaenergiale on osa ka uue mm, komisjoni poliitikast. aitäh ja viimane kõneleja esimeses voorus on härra Schaufhauser. Euh, suur aitäh, lugupeetud esimees, härra volinik, esimene küsimus, kas te kinnitate, et Nendes riikides, kus ollakse sõltuvad äh, Vene gaasist, ei ole lühikeses perspektiivis mingit alternatiivi. teiseks, kui jah, siis äh, kuidas on võimalik see, et me destabiliseerime Ukraina olukorda erinevalt neist kokkulepetest, millele me oleme alla kirjutanud. Äh, kolmandaks, mis puudutab energiatõhusust, mis peab olema meie jaoks prioriteediks, kuidas te plaanite seda tõhusust rahastada? me oleme töötanud äh, avalike sihtasutustega, mis äh, põhines äh, rahastamistehnikal tegemist oli suurte Prantsuse mm, riiklike pankadega, samuti Itaalia pankadega, ka Hispaania oli kaasatud sellesse projekti, aitäh uh,. Thank you very much, kolleeg. If I may ask you, Mr Vice President. suur aitäh ja palun, härra volinik. Energieeffizienz hat zuallererst mit Gebäuden zu tun. 40 Prozent des jah, energiatõhusus on seotud hoonetega, nelikümmend protsenti kogu energiatarbimisest, äh, see läheb äh, hoonete alla. suurem osa Euroopa hoonetest on äh, vananenud ja me peame vaatama, mida me teeme selle hoonete pargiga, kuidas me saame muuta energiatarbimise tõhusamaks. uues Euroopa eelarves, millest kokku leppisite, tõukefondidele on rohkem vahendeid eraldatud selleks, et parandada energiatõhusust. ja härra Levanovski tegi sellise eelarvelise ettepaneku. seda eelarvet saavad kasutada regioonid ja liikmesriigid, nii et meil on olemas instrument. räägime väga palju rahastamisest, aga võib-olla tuleks natukene veinile vett lisada Äh, kuulasin ära just äh, Prantsuse saadiku sõnavõtu. ütleme, et keskmine on viiskümmend protsenti. Äh, Prantsusmaa nelikümmend viis protsenti, mõnedes teistes riikides on olukord viiskümmend kolm protsenti. saja euro rikku, loodud rikkuse kohta Euroopa maksumaksjad maksavad viiskümmend eurot riigikassasse viiekümnest eurost, mis need maksumaksjad maksavad, üks euro ainult läheb Euroopa Liidu kassasse. Need ülejäänud nelikümmend üheksa eurot lähevad siis riigile või kohalikele omavalitsustele. kui me räägime kasvust, taristutest, tööhõivest, siis Euroopa eelarve ning tööhõive probleemid Euroopas, konkurentsivõime probleemid. selleks tuleb üritada rollid ära jagada, sellepärast et raha on sama palju äh, Londonis, Milanos, Pariisis, äh, Berliinis ja mujal Edinburgh'is, ükskõik kus vaja, kui ja seda raha on pealinnades, mitte ainult Euroopa kassades. muidugi mõist-, me võime omalt poolt toetada, hoogu anda. aga ainult Euroopa eelarvest me ei saa Euroopa Liidu majandust toetada me määrasime kolm protsenti SKT-st äh, ette äh, teadustööle. mida rohkem me sellest räägime, seda kaugemal me eesmärgist oleme. praegu oleme kahe protsendi juures, aga kui me seda protsenti veelgi vähendame, sellisel juhul liikmesriigid saavad veelgi vähem, saavad veelgi vähem investeerida, muuhulgas ka teadustegevusse me räägime kogu aeg kaasust ka, kuidas Brüsselis midagi ei tehta. iga päev kuuleme sellest. muidugi mõista. me oleme osaks piltmõistatusest, aga ainult üheks tükiks. nii et vastuseks härra Kaarensile. ma usun, et isegi Poolas energiatõhususe küsimus on oluline küsimus. ma usun muuhulgas ka, et on võimalik, et meie partnerid äh, Poolas ei impordi rohkem Vene gaasi, see on ka põhjuseks, miks terminalid on olulised, sellepärast et seeläbi on võimalik juurde pääseda rahvusvahelisele turule. avatakse uus terminal Leedus detsembris ja samuti tuleb silmas pidada seda, et me integreerime Poola Kesk-Euroopas taristusse muidugi põhja-lõuna sidumine. ka sellele pean, panen rõhku ja tihti kritiseeritakse siin kojas seda, et poolakul võib kildagaasile mõelda ja CCS võib ka pakkuda tegelikult tehnoloogilist lahendust ma arvan, et mõne aasta pärast Poola enam ei kasuta kaheksakümne protsendi ulatuses kütteks ning äh, jahutussüsteemide tarbeks äh, kivisütt. samuti tuleb silmas pidada, et see äh, kivisüsi, mida meil ei põletata, vaid mida põletatakse Hiinas, Indias või Venemaal, siin jällegi kompenseerib puudujäägi Euroopa teadlaste panus CCS-i. muidugi ühendused on olulise, olulised, me, meie eesmärgiks on kümme protsenti ja meil on terve rida ühishuvi projekte meie eesmärgiks on transportida kümme protsenti eh, gaasist eh, välismaalt, välja arvatud Prantsusmaa, Portugali, Hispaania puhul. nagu härra Turmes ütles, osades sektorites asjad edenevad aeglasemalt. näiteks Portugalis on investeeritud väga palju eh, tuuleenergiasse nad võivad võib-olla tulevikus Prantsusmaale või Saksamaale energiat tarnida, aga meil ei ole ühendusi. härra Turmes, kui me loome aga taristuid, siis võib-olla võtab see rohkem aega, aga me ei eh, sunni peale mingeid kärpeid. Hispaania ja Portugal ootavad võimalust osaleda turul, siseturul keskeurooplased, nagu näiteks sakslased. me peame olema suutelised kasutama meie käsutuses olevat võrgustikku. meil ei ole endiselt Saksamaal Põhja-Saksamaalt lõunas gaasijuhet ning äh, muidugi see, mida põhjas ära kasutada, seda võiks kasutada mujale. selleks tuleb äh, taristu luua ja seejärel äh, ka ladustamisvõimalused. osades liikmesriikides ei ole praegu ei ühte ega teist. ja siit ongi kõrge energia hind. Teie partei nüüd juhib Luksemburgi vist hästi. ja ma usun, et Luksemburg ei ole küll taastuvenergia osas eeskujuks. ja meile öeldakse, et see on härra Oettingeri viga. härra Turmes, meil oli ikkagi mõnda aega äh, Juncker eesotsas, nii et meie, meid ei saa süüdistada härra Oettinger, jah, aga nii ehk nii Luksemburgis olukord muutunud ei ole Luksemburgis ostetakse pigem sisse taastuvat energiat, aga mitte ei hakata seda ise tootma. Te olete nüüd valitsuses, seda poliitikat tuleb muuta. ma ei ole saanud veel ühtegi programmi teie valitsuselt taastuvate energiaallikate kohta, mitte midagi. me peame käsitlema veel ka muid küsimusi muuhulgas, mis puudutab siseturu loomist. Lissaboni lepe loob piisava juriidilise aluse, õigusliku aluse selleks, et luua energiasiseturg. tehniliselt on see võimalik, aga meil ei ole selleks poliitilist tahet mille öeldakse kivisüsi ja ei tuumaenergia kohta samamoodi. aga teil on pädevus. see ka selleks, et toetada taastuvaid energiaallikaid ja selleks, et muuta see Euroopa pärasemaks. praegu on meil kakskümmend kaheksa erinevat toetussüsteemi ja meil on kakskümmend kaheksa varusüsteemi. ja meile öeldakse, et Euroopa mehhanism oleks kulukam. ma arvan, et praegu on ikkagi oluline, et vaataksime ja näeksime asju nii, nagu nad on ning avaksime energiaturu. viiskümmend neli üle viiekümne nelja kuupmeetri imporditakse. kui me räägime Euroopa Liidust, siis me peame silmas pidama ka Türgit. seitsekümmend äh, kuupmeetrit läheb läbi Ukraina. ma luban, et see nii on. ma vannun, et see nii on. aga need seitsekümmend eh, kuupmeetrit on hädavajalikud teatud riikideks, võib-olla mitte Portugali jaoks, aga Bulgaaria jaoks, kus gaasist sõltutakse sajaprotsendist ja Slovakkiaks ka. nii et osades riikides on olukord eriti delikaatne. Gazpromi, Ukraina, Tšehhi, Slovakkia, nende jaoks on see esmatähtis see on oluline Lääne-Balkani jaoks ja samuti Serbia jaoks. kuid samuti mõneti Saksamaale. muidugi kui Saksamaal on Norra gaasi ja ta saab seda ladustada, aga ei saa Bulgaariasse seda tarnida, siis mis kasu sellest on? Need vahendid, mis meil praegu on, ei võimalda meil kõike rahastada. me saame äh, üldhuviprojektid välja tuua ning või me üritame välja selgitada, millised on kõige tähtsamad vajalikumad projektid selleks, et eesmärke saavutada. jah, ka mina loen ajalehti ja ka mina lugesin seda, millest te rääkisite. mina küll selle valdkonnaga otseselt seotud ei ole, ja pean ütlema, et mul on mõningaid kahtlusi selles küsimuses. ma ei tea, miks Ühendkuningriik tahaks niivõrd kallist tööstust. see läheb kalliks maksma Ühendkuningriigile ja ma ei tea, kas kolm võimul olevat äh, parteid tahavad äh, olla tagajateks? kas tegemist on ainult ühe reaktoriga või on tegemist viie reaktori jaoks kõigepealt Ühendkuningriigis, siis Soomes, siis mujal ja mis puudutab energiasegu, siis ühe reaktori saab asendada, kompenseerida siis äh, gaasiga või äh, muuga, aga küsimus on selles, kas tuleb uusi reaktoreid. ja lõpetuseks. teenistuste vahel oleme me viimastel päevadel konsulteerinud ja vaadanud, kas kolmkümmend viis protsenti aastat on vajalik. kas Need äh, eraldatud vahendid on kasulikud. kas ei oleks võimalik lisaks kasutada äh, tuule, äh, kasutada offshore energiat Iirimaal ja Hollandis kompenseerimaks seda reaktorit. igastahes olen valmis arutama uus komisjonis seda. From, uh, from the colleagues from different aitäh, meil on veel kaksteist kõnelejat, üks minut igaühele. ma, proua Moody, palun. Thank you uh,. It's actually. aitäh. jätkates uh, eelnevast uh, punktist tuumaenergiast. Uh, eelkõnelejad juba rääkisid sellest, mida ma soovisin öelda, kuid vastuseks teile selle olulise otsuse ajakava küsimus, kuivõrd praegune komisjon hakkab oma tööd lõpetama. ja see punkt C on väga oluline. kui seda otsust nüüd hakatakse langetama enne teie ametiaja lõppu, siis millised on selle mõjud? aitäh. Äh, proua Kööten-Daaling, palun. aitäh, volinik. Äh, te küll mainisite seda, kuid soovin rohkem detaile süsiniku süsiniku säilitamise ähm, kohta. minu kodupiirkonnas on tööstuse CCS-ist äh, saanud äh, tööstusstrateegia alustala ja kuigi me oleme Euroopas hästi ette valmistatud, et äh, olla liidripositsioonil maailmas, siis nüüd hakkame teistest maha jääma. mis soovitusi annaksite, härra volinik, oma järeltulijale selleks, et meil õnnestuks see trend ümber pöörata ning rohkem keskenduda Euroopa CCS poliitikale? aitäh, palun, härra Levandovski. aitäh. mina tahaksin ühendada härra Oettingeri minevikku ja tulevikku. alates energiast ja lõpetades digitaalküsimustega, need on kaks väga olulist turgu Euroopas. ja ma tahaksin sellega seoses esitada ühe küsimuse. kas te näete nende kahe ülesande vahel seost? energiaturu ja digitaalturu vahel. siin on suured huvid, fragmenteerunud turg, ebakindlus tuleviku suhtes. tahaksin sinu vastust kuulda, aitäh. härra Valtšiitis, palun. aitäh mul on väga kahju, et te olete sunnitud portfelli vahetama, et te hakkate teiste teemadega tegelema, kuid nagu endine volinik härra Levandovski selgitas, oleks väga oluline jätkata sama head koostööd. aitäh viimase viie aasta koostöö eest. muidugi on olukord muutunud seoses sündmustega Ukrainas ja ma arvan, et me oleme sunnitud oma strateegiat muutma, eriti just, äh, mis puudutab energiajulgeolekut. praegu ei ole meil hindade stabiilsust ja ma kardan, et me ei jõua ka järgmise kümne aasta jooksul hinna stabiilsuseni. praegune Venemaa president Putin rääkis ümberpööra-, pööratud energiavoogudest ja rääkis ka juriidilistest kõhklustest Ukraina energiatarnete suhtes ja võib-olla me peaksime oma strateegiat muutma. härra Jürk, palun. aitäh. me räägime siin energiapoliitikast ja ma ei tahaks ähm, midagi poliitiliselt ebakorrektset öelda. komisjon on teinud olulisi edusamme oma töös. kuid samas peavad liikmesriigid samuti väga palju ära tegema oma taristu muutmiseks mina tahaksin esitada ühe küsimuse. energia ladustamine. ma ei mõtle siin kaubandusele, vaid kui asi puutub gaasi, siis võib-olla saaksime käivitada Euroopa strateegia või milline meie tulevik välja näeb härra Piiper, palun. aitäh. me sõldume sajaprotsendiliselt äh, Venemaa gaasist. mis juhtub gaasitarnetega siis Kreekas? me, meil peab olema tõeline siseturg et me saaksime oma tugevaid külgi edendada. kuid energiatõhususe direktiivi põhjal on kakskümmend neli riiki Euroopas, kes ei saa saavutada seatud eesmärke, kaasa arvatud ka süsihappegaasi eesmärki, nii et me oleme pisut segaduses nende eesmärkide suhtes. sellepärast peame raamtingimused läbi vaatama ja keskenduma nendele tingimustele, mille abil siseturgu saaks tugevdada. sellega saaksime vähendada oma energiasõltuvust ja teiseks mida tähendab siis äh, tugev mandaat komisjoni jaoks energiatarnete osas. härra Blanco Lopez, palun. aitäh, üks peamisi väljakutseid Euroopa Liidus on see, mida me näeme toimuvat Ukrainas. kui me näeme, et Euroopa peab palju kiiremini toimima selleks, et tagada oma energiajulgeolek. Euroopa ei saa jääda olukorda, kus me ei suurenda taastuvenergia osakaalu. me peame tugevdama ka transpordisektorite olukorda ja ühendama erinevaid riike. me ei saa jääda erinevate energiasaarte kogumiks. me peame arenema kiiresti era-, edasi, ainult niimoodi saame tagada tarnete kindluse. meil on vaja strateegiat äh, taastuvenergia jaoks. kuid härra volinik, te tõite ühe näite, te rääkisite, et Hispaania vähendas taastuvenergia tootmist. minu meelest on see olnud täiesti katastroofiline aitäh, härra Rüübik, palun. Äh, aitäh. sooviksin äh, selgitust nende eesmärkide ja arvude kohta, mis te välja tõite, näiteks Euroopas tuleb vähendada kolmekümne protsendi võrra tuumaenergia tootmist ja Prantsusmaal on tegemist väga äh, kalli eesmärgiga. tuumaelektrijaamade lammutamine on väga kulukas. Prantsusmaal on kahekümne protsendiline vähendamine ette nähtud kahe tuhande kahekümnendaks aastaks. nii et äh, ka seal peaks olema kolmekümne protsendiline eesmärk kui me oma eesmärkidest kinni ei pea, siis me ei suuda midagi ära teha. ja kui me oma eesmärkidest kinni ei pea, siis me ei suuda muutuda maailmas konkurentsivõimeliseks. me peame meeles pidama, et me peame seadma paika konkreetsed eesmärgid. aitäh, härra Helmer, aitäh, härra Oettinger, väga tiheda ettekande eest, ma arvan, et te analüüsisite väga hästi meies olevaid probleeme, kuid ma leidsin, et te ei nimetanud piisavalt lahendusi. Te küsisite, kas Euroopa suudab oma eesmärke saavutada. siin on mulle mõned head ja mõned halvad uudised. halvad uudised on need, et Euroopa ei suuda oma eesmärke saavutada, kuid hea uudis on see, et see ei loe midagi ja see öö, ähm, kehtib ka Liima kon-, kliimakonverentsi kohta. ilmselt, kui ka saavutatakse kokkulepe, siis seda täitma ei hakata, kuid äh, õnneks ei loe see midagi. kas ma võiksin teile meelde tuletada teie enda sõnu, kui te ütlesite, et Euroopa ei saa endale lubada ühepoolset kliimapoliitikat või energiapoliitikat ja kuivõrd äh, COP kahekümne konverentsil ei ole ilmselt positiivseid tulemusi, siis kas te tulete Euroopasse tagasi ja ütlete, et me ei jätka enam sama teed? ja lõpuks, kas ma võiksin mainida energiaturu küsimust või energialiidu küsimust, mis ei ole minu e, erakonna ega Ühendkuningriigi valitsuse jaoks vastuvõetav? eesistuja katkestab, proua Werner, palun aitäh, härra Oettinger, mul on üks lühike küsimus, mis puudutab energiatõhusust. Te rääkisite energiajulgeolekust, mis on väga oluline küsimus Euroopas, kuid kuivõrd meil ei ole kuid miks meil ei ole äh, suuremaid eesmärke Euroopa Liidus, ainult viies liikmesriigis on direktiiv üle võetud. mida siis komisjon on teinud selleks, et direktiiv üle võetakse, võib-olla on äh, komisjon lihtsalt alla andnud? aitäh. härra Grubatšek, palun. aitäh samuti rääkisite kolmandast energiapaketist, mis on oluline küsimus energiasõltuvusest ja ühtse energiaturu ülesehitamisest, kõik see on aluseks energiajulgeolekule. ja sellest räägitakse väga palju. oluline on puhta energia tootmine, julgeolek ja Teie olete väga mõistlikult käitunud volinikuna. kas te saaksite mulle siis selgitada, mis juhtus Saksamaal, kui te andsite sada protsenti, sada protsenti oma gaasijuhtme aktsiatest Gazpromi kätte. miks see nii läks? proua Tandali, palun. aitäh me räägime kogu aeg vajadusest mitmekesistada energiatarneid, allikaid, partnereid, tarneteid, kuid äh, lõunakoridorist ei räägita eriti palju, minu meelest peaks olema osuli-, oluline osa meie turust. kahe tuhande neljateistkümnendal aastal rääkis ülemkogu sellest, et Vahemere piirkonnas peab olema hea energiavõrkude ühendatus ja ma arvan, et äh, Malta on siin oluliseks faktoriks, kuid ma tahtsin küsida, kuidas teie näete gaasiga seotud probleemi lahendamist äh, Vahemere piirkonnas ja kuidas teie näite Euroopa Liidu Vahemere piirkonna läbirääkimiste arengut äh, küs-, gaasitarnete küsimuses, aitäh! ja viimane kõneleja, proua Spirakis. aitäh, minu küsimus on väga lihtne, ma tahaksin küsida volinikult, kas komisjon kavatseb tagada lisarahastuse selleks, et ähm, vähendada energia kõrget hinda. aitäh ja veel üks lühike küsimus. aitäh. härra Lambsdorff võttis sõna, kuid mina tahaksin tulla Vahemere küsimuse juurde tagasi. siin on ette nähtud terve rida samme, mis on möödapääsmatud selleks, et tagada energiaga varustatus Euroopas. selleks on ette nähtud ka vastav strateegia ja seal on kirjas, et Vahemere piirkonnas peab olema gaasiga varustatuseks piisav võrgustik. kuid kuidas saaks seda arendada Vahemere idapiirkonnas, võttes arvesse, et seal on suured gaasimaardlad? ja Küprose eksklusiivses majandusalas on algatatud eksperimentaalne gaasi puurimine, nii et Euroopa Liit peaks kontakteeruma Küprosega sel teemal. aitäh, palun härra asepresidenti nüüd vastata ja öö, ähm, võtta oma ettekanne ka lühidalt kokku. aitäh. mis puutub gaasiterminale, siis see on osa meie infrastruktuuripoliitikast. sellepärast oleme ka oma nimekirja pannud erinevaid vastavaid projekte. see nimekiri kehtib ka järgmisel aastal. meil on kakskümmend terminali praegu ja peaksime jõudma kahekümne kaheksa terminali ehitamiseni. see puudutab ka erinevaid gaasijuhtmeid. Hispaanias on väga suur terminalide võimekus, mida saab ära kasutada. saame teha seda ka Prantsusmaal. infrastruktuur on tihti seotud riikliku sisepoliitikaga, ma ei mõtle seda kriitikana, kuid Prantsusmaal on juba aastaid olnud selline strateegia, et seal keskendutakse nende endi eesmärkidele, nii et meie komisjonis püüame teha edusamme selleks, et äh, monopole ja nende võimu vähendada. ma olen kindel, et meie projektid saab ellu viia. Vahemere piirkonnas on väga olulisi edusamme tehtud, meil on toimunud konverentsid, teeme ettevalmistusi konverentsiks Iisraeliga. kes kavatseb oma gaasivarudest eksportida viiskümmend kuni kuuskümmend protsenti ja meil on vaja eksporti ka Palestiina suunal. üks kolleegidest rääkis siin pilootprojektist gaasi ammutamise osas ja meie leiame, et Küprose ja Euroopa Liidu jaoks võiks see olla olukorras, olukord, millest kõik võidavad. Malta konverentsil rääkisime Kreekast, Maltast ja ka Põhja-Aafrikast. kõige olulisem on teada, millised on transporditaristud. nii et peame olema siin väga konkreetsed. me tahame, et meil oleks Iisraeli ja Küprose ja Küprose ja Kreeka vahel naftajuhtmed või siis NNG terminalid. ja mida me kavatseme teha Türgiga? ja naftajuhtmega, mis läheb Küproselt Türki. kui seda ei oleks, siis oleks olukord palju lihtsam. meil on ka Aserbaidžaan, mis on võimeline transportima Türki Kreekasse ja mujale suuri gaasikoguseid. uut naftajuhet, gaasijuhet hakatakse konstrueerima mis me siis teha saame? kuidas me saaksime areneda Vahemere piirkonnas? küsimus on miljardites, mis meil õnnestuks kokku hoida. esitan selle küsimuse kuidas me saame arendada oma suhteid Türgiga ja gaasitransporti. meil on vaja vastu võtta otsus sellepärast, et meil on vaja kivisöel töötavad elektrijaamad peagi sulgeda ja meil on vaja piisavat energiapoliitikat, et see korvata. meil on vaja energiamiksi, meil on vaja otsuseid ellu rakendada. sellepärast kutsun teid üles kontrollima seda, mida meie teeme. ja järgmisel aastal vaatame kõik projektid läbi. CCS, siin on kaks projekti, Ühendkuningriik ja Rotterdam hinnad ei ole piiratud, turuhind on seitse-kaheksa eurot ja me peame vaatama seda, millised on meie eelarvevõimalused. kas ähm, rahastame ainult teadusuuringuid? vaatame, mida me teha soovime. Ühendkuningriik ja Rotterdam on peamised projekti elluviijad. meil on eesmärk kahekümneprotsendilise energiatõhususe suunas ja me püüame seda eesmärki ka täita. detsembris kaks tuhat kaksteist soovisime tõhusat algatust, kuid tegemist oli meetmetega, mis ei jõudnud kahekümne protsendilise eesmärgini, ainult kaheksateistkümne protsendini ja sellest ei piisanud. liikmesriigid peavad meetmeid tõhusalt ellu rakendama. mõned nädalad tagasi saatsime kirjad laiali ja juulikuus kontrollisime siseriiklikus õiguses meetmete rakendamist, sellepärast et demokraatlikus olukorras ei saa teha rohkem, kui alusleping ette näeb. ka Saksamaa sai sarnase kirja juulikuus ja Saksamaa lubas, et järgmiste kuude jooksul algatavad nad energiatõhususe projekti meil on ainult seitse aega selleks, et jõuda üheksa kuni kümne protsendilise energiatõhususe eesmärgini, me oleme õigel teel ja siis peab kehtestama järgmised eesmärgid järgmiseks kümneks aastaks. siis esitati veel üks küsimus strateegilise taristu müümise kohta. BASF üks osa gaasivõrgustikest Saksamaal müüdi BASF, Eolika müüsid viiskümmend protsenti oma aktsiatest partnerina. me kontrollisime konkurentsiseadust ja meil ei ole õigust seda müüki vaidlustada. isegi siis, kui see tundub olevat kartelli olukord. Portugal müüb oma võrgustikud äh, Hiinale ja ka Saksamaa ja Kreeka. Euroopas on vaja vaadata, millised on tingimused. kas me ühendame oma strateegilised eesmärgid Venemaaga või Aasiaga? kuid see ei saa olla Euroopa Liidu strateegiline eesmärk. kui me saaksime tagada ülemkogule rohkem pädevust, siis oleks see võimalik, kuid praegu ei saa me midagi ära teha Gazpromist oleme ümberpööratud äh, energiavoogude kohta saanud väga kriitilisi märkusi. Ukrainast jõuab gaas äh, Tšehhi Vabariiki ja Slovakkiasse, kuid küsimus on selles, mida teha energiaga, kas see ladustada või maha müüa. Need, kes on Gazpromilt gaasi ostnud, saavad sellega teha, mida nad soovivad, kas see ladustada või müüa see Saksamaale, Slovakkiale või Ukrainale. see on meie õigus, see on omandiõigus. aga Venemaale see ei meeldi meie saame aga omalt poolt öelda, et äh, see ei puutu teisse. kui keegi Brüsselis ostab keegi kasti veini, siis ta võib sellega teha, mis ta soovib, edasi müüa või mitte. me peame olema tähelepanelikud äh, konkurentsiõiguse suhtes ja Venemaa tunneb väga hästi meie reeglid, isegi kui nad nendega nõus ei ole. paljud Euroopa valitsused ei tunne neid reegleid aga. ja viimane märkus. kuidas me saame võrrelda energia ja IT-sektorit. siin on mitmeid paralleele, meil on vaja ühtset siseturgu, täielikku digitaalset siseturgu. meil on vaja konkreetseid kriteeriume, norme, investeeringuid, arukat seadusandlust ja me peame vaatama, millised on kõige paremad äh, tooted energiaturul. digitaalturul on Euroopa platvormid Ameerika omadest maha jäänud ja ka Aasia omadest. energia vallas oleme valinud gaasitarned kui digitaalvallas kui räägitakse Frankfurdist, ähm, nutitelefonidest, turismist, logistikast ja reaalmajandusest, siis me näeme, et siin on revolutsioon teenuste osa, osutamise vallas, me nägime seda Google'i puhul. ja uus äh, volinik ei äh, saa niimoodi sattuda kriitikana alt äh, saju alla ja tema kohta ei saa öelda, et ta ei kaitse Euroopa huve. aitäh, äh, härra volinik, me oleme tänase arutelu seega lõpetanud, me võime olla nõus või mitte olla sellega, mida te ütlesite, kuid teie isiklik roll Euroopa lähenemise ülesehitamises energiajulgeolekule äh, Äh, kõikides nendes küsimustes, äh, mis on seotud äh, ühtse turuga, kõike seda ei saa üle hinnata. ja viis aastat tagasi ütles asepresident volinik Oettinger mm, siin komisjonis ja ka ENVI komisjoni ees ja ütles, järgmise viie aasta jooksul tahan koos teiega panustada energiapoliitika euroopalikumaks muutmises. meil on vaja tõelist paradigma muutust energiapoliitikas. ma arvan, et te olete väga palju ära teinud. võib-olla oleme teiega nõus, võib-olla mitte, kuid aitäh kõige eest, mis te olete teinud ja palju edu teile edaspidiseks! koordinaatorite koosolek äh, toimub kolme minuti pärast, sest teil on vaja siit äh,